hääletamiseni. ja alustame pärastlõunase sessiooniga. kõigepealt Adam Senfeldi soovitus WTO raamkonventsiooni juurde kuuluva protokolli kohta tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise teemal. see on üks hääletus, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? üks sekund on jäänud. ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. Läheme edasi lange soovitusega ühtsed tehnonõuded ratassõidukitele. ka see on üks hääletus ning nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja soovitus on vastu võetud. edasi FISA saaks selle raport Euroopa Liidu ning Kolumbia, Kolumbia ja Peruu kaubandusleping, Horvaatia ühinemine. üks hääletus, hääletus on nimeline ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ning ka see raport on vastu võetud. edasi kavada raport tõhustatud koostöö erineva kodakondsusega abikaasade varasuhete küsimuses. üks hääletus, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ning hääletus on lõppenud. vastu võetud edasi Andersoni raport tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamine, üks hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. edasi, Ferberi raport finantsinstrumentide turud. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ja plokk üks langeb seega ära. nüüd komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ja õigusloomeline resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. edasi teine härra Ferberi raport, finantsinstrumentide turud, turu kuritarvitused ja väärtpaberi arveldused. kõigepealt muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja muudatusettepanek üks langeb nüüd ära. Lähme komisjoni ettepaneku juurde, kes on poolt vastu, hääletuid vastu võetud ning õigusloomeline resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. suur tänu, hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi, Stasi raport Euroopa Kontrollikoja liikme nimetamine, Rimantas Šatšius. tegemist on salajase hääletusega hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi Breda raport kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruanne poliitikavaldkondade arengu sidususe kohta. kõigepealt äh, lõige kaheksa, suuline ettepanek härra Göransilt. härra Görans, palun. mikrofon. mikrofoniga, palun. suur tänu, lugupeetud äh, härra president. ma teen ettepaneku öelda, Euroopa Parlament näeb ette arbitraažimehhanismi, et see viidaks sisse selleks, et tagada poliitika arengu sidusus ning see, et Euroopa Liidu poliitikad oleksid omavahel seotud vastavalt äh, sellele, äh, milline on Euroopa Komisjoni poliitiline vastutus ning äh, vastavalt Euroopa Liidu vastutusele. me leiame, et kui see suuline muudatusettepanek vastu võetaks, Eh, siis eh, on meile sellest eh, poliitika, arengupoliitika sidususe osas väga palju kasu. kui me aga vastu hääletame, siis tähendab see seda, et me ei saa arbitraaži kasutada ja see tähendaks seda, et meie sidususpoliitika äh, ei ole tegelikult jõustatav, et see on justkui nuga, mis ei lõika. suur tänu, kas keegi on vastu? kas keegi on sellele suulisele muudatusettepanekule vastu? kui vähemalt nelikümmend isikut on äh, tõusnud püsti, et avaldada oma vastuseisu, siis on vastasseis olemas. suur tänu. vähemalt nelikümmend isikut on vastu ja seega ei saa seda suulist muudatusettepanekut äh, arvestada ning me läheme edasi. muudatusettepanek üks lõikele kümme, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, see on vastu võetud. lõige üksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud. lõige kaks, osa kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid? seda kontrollime ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi lõige viisteist, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige kaheksateist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kakskümmend üks, neljas osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. osa kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. osa neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kakskümmend neli esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, seda kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. edasi lõige kakskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolmkümmend, esialgne tekst kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud lõige kolmkümmend kolm, kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, seda kontrollime ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige nelikümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt E, kes on poolt, vastu, erapooletuid ma pean äh, kõiki käsi nägema ja ma ei näinud neid hästi, seega me kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt F, kes on poolt? vastu? erapooletuid? kontrollime ka seda, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd äh, õigusloomeline resolutsioon tervikuna, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. jah. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. Läheme edasi Hoibuhi raportiga. toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitlev uus ühendus, lõige kaks, kaks osa, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige viisteist, teine taane, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud lõige kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kakskümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kakskümmend viis kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud aitäh, hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolmkümmend neli, Taane üks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolmkümmend neli, Taane kaks, nimeline hääletus. esialgne tekst, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. aitäh, hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend neli, Taane kuus, kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud lõige kaks, osa kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. lõige viiskümmend üheksa, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. lõige, osa kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, seda kontrollime. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. seda kontrollime ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. lõige kaheksakümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. punkt kakskümmend kuus esialgsest tekstist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ning punkt kolmkümmend seitse esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud põhjenduspunkt C, e-, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud, siiski kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Ehm. see on vastu võetud ja nüüd õigusloomeline resolutsioon tervikuna nimeline hääletus, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. edasi. Stolojani raport rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite hindamine. üks hääletus ehk siis õigusloomeline resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud ja läheme edasi. ja nüüd me läheme edasi Tšofri eh, raporti juurde Euroopa Liidu koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga raha tagamisoperatsioonide suhtes. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? Eh, lõige üheksa, esimene osa, käega palun märku anda, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa märku, andke käega märku, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. lõige kolmteist, palun käega märku anda, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuusteist algsest tekstist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend kaks, andke palun käega märku, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kui me räägime põhjenduspunktist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, hääletus on nimeline, hääletus on alanud. tumaine küüte hääletus on lõppenud. ja nüüd me tuleme Edward Chesaki raporti juurde ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas. siin on põllumajanduskomisjoni muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja tervikuna resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja nüüd äh, McIntyre raport tehnoloogilised lahendused säästva põllumajanduse jaoks. lõige viis kahes osas, esimene osa, palun andke käega märku poolt vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, andke käega märku, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, poolt, vastu, erapooletud me kontrollime seda elektrooniliselt ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kakskümmend, andke käega märku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend neli, kolmes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa, endiselt nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kakskümmend viis, ka siin nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend seitse, kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd lõige kakskümmend kaheksa, ka siin nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kolmkümmend, ka siin nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kolmkümmend üks, esimene osa, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Lõ-, teine osa langeb ära ja nüüd lõige kolmkümmend kaks kahes osas, esimene osa, andke käega märku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud me kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõike nelikümmend kaks kolmes osas, esimene osa, andke käega märku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige nelikümmend seitse oi palun vabandust, neli, lõige nelikümmend kuus, ütleb juhataja, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. lõige nelikümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud lõige viiskümmend kaheksa kahes osas, andke käega märku, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitsekümmend kahes osas, esimene osa, andke käega märku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige seitsekümmend neli, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt B originaaltekstis kahes osas, esimene osa, andke käega märku, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, me kontrollime seda elektrooniliselt, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud põhjenduspunkt C kolmes osas, esimene osa, andke käega märku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmas osa, jälle nimeline hääletus, palun, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. põhjenduspunkt I, originaalteksti kohane nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt Q, esimene osa, andke käega märku, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt R kahes osas, esimene osa, andke käega märku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd me alustame dokument, hääletame dokumenti tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud ja Jaan Hoitemaa raport innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks. ja lõige kümme poolt vastu, erapooletud vastu võetud, lõige üksteist, andke käega märku, poolt vastu, erapooletud vastu võetud lõige kolmkümmend üks, andke käega märku, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks, viies osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, palun tõstke kätt tõstke kätt, ma ei näe muidu. ma kordan, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, me kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kolmas osa, andke käega märku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neljas osa poolt, vastu, erapooletud. minu meelest vastu võetud, aga pigem kontrollime elektrooniliselt ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks viies osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. lõige kolmkümmend kolm kahes osas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt A, neljas osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud erapooletud, me kontrollime seda elektrooniliselt, kolmas osa, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd põhjenduspunkt C, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkti algne tekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt I, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt J kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. no kontrollime teist osa, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. aga napilt. ja nüüd resolutsioon tervikuna. nimeline hääletus, hääletus on alanud vastu võetud. hääletused on nüüdseks läbi. edasi me jätkame eh, hääletuste selgitustega. teised kolleegid, kes ei soovi midagi selgitada, palun minge saalist otsejoones ära ja me jätkame pärast eh, lühikest vaheaega, pärast minutilist vaheaega selleks, et härrased suudaksid saalist lahkuda alle dichiarazioni di voto. Läheme edasi hääletuste selgituste juurde. kõigepealt Feberi raport finantsinstrumentide turud. sõna saab härra Boltšak, üks minut